je commence déjà par les annonces kolleegid, alustan teadaannetega kõigepealt. sotsiaaldemokraadid on palunud, et Giovanni Barbagallo nimetatakse areng, regionaalarengu komisjoni ja ka Mašrekiga, Mašreki riikidega suhete delegatsiooni liikmeks, keegi vastu ei ole ja seega nimetame heaks kiidetuks need dokumendid ja nüüd annan sõna härra Tarandile härra Tarand on palunud sõna, härra Tarand, teil on sõna. vaikust palun. suur tänu, proua. parlamenti informeerida, et külaliste rõdul on väga tähtis delegatsioon Eestist, nii-öelda Eesti demokraatia isad ja emad. olgu nad tervitatud, aitäh, merci.